võrdõiguslikkuse tagamiseks meeste ja naiste vahel pärast aastat kaks tuhat viisteist. annan sõna nüüd ühele küsimuse autoritest. proua Garcia Perez. viis minutit. aitäh, proua president taas räägime võrdõiguslikkusest Euroopa Parlamendis. olen kindel, et paljud inimesed, kes eelmisel arutelul siin olid, et tegelikult tasuks neil ka maha istuda ja kuulata, mida me räägime, sellepärast et võrdõiguslikkus on prioriteet meie poliitilistes kavades. naised on viiskümmend protsenti Euroopa Liidu rahvastikust, nii et teil ei, nii et ei ole ei ole poliitikat, mis ei puudutaks naisi, nii et esimene asi, mida me nõuame, on, et meid ära kuulataks ning Euroopa Parlament võiks võtta seisukoha küsimuses, mille ma komisjonile täna esitan. artikkel kaks Euroopa Liidu lepingus ning põhiõiguste harta sisaldab kohustust komisjonile töötada välja poliitilisi meetmeid meeste ja naiste võrdle tagamiseks. see on üks Euroopa põhiväärtusi praegune strateegia lõppes aastaga kaks tuhat viisteist. no ja kuigi ma ütlesin praegune, on ta tegelikult juba lõppenud ning äh, parlament arutas seda strateegiat, arutas, mis suuniseid, mis sisu komisjon peaks siis kirjutama uude strateegiasse, soolise ja võrdõiguslikkuse strateegiasse. toimus samuti avalikkusega konsulteerimise protsess, kus üheksakümmend protsenti osalejatest rõhutasid, et on äärmiselt oluline ja edasilükkamatu, et Euroopa Liit pühenduks tõsiselt strateegia eesmärkide saavutamisele. juunis kaks tuhat viisteist rõhutas parlament sellealase tegevuse vajalikkust komisjoni poolt ning sellest ajast oleme oodanud komisjoni vastust. vastus detsembris kaks tuhat viisteist tuli, komisjon võttis vastu töödokumendi, mille koostasid komisjoni pädevad talitused. meie seisukohtune dokument on asjalik, asjakohane, ent ei, ei võta endale piisavalt poliitilisi kohustusi töödokumendina. töödokument ei hinda juba olemasolevaid meetmeid ning ei taga poliitiliste meetmete rakendamist, sest selleks on vaja mõju hindamismehhanismi ja eelarvevahendite eraldamist, nii et meie kutsume endiselt üles võtma vastu strateegiat meeste ja naiste võrdõiguslikkuse tagamiseks. kutsume komisjoni kolleegiumi, volinike kolleegiumi üles niisugune strateegia vastu võtma, see peaks olema kolleegiumi ühine vastutus, kui komisjon peaks seda arutama ja selle vastu võtma. on komisjoni kohustus tagada, et meil oleks poliitilised vahendid meeste ja naiste võrdõiguslikkuse, võrdõiguslikkuse saavutamiseks me peame võitlema meeste ja naiste palga ebavõrdsusega, vägivallaga naiste vastu, võrdsed võimalused tuleb tagada pereelus, kõik need asjad on Euroopa poliitikas väga olulised ning on väga oluline, et me üheskoos liikmesriikidega siin vajalikud meetmed rakendaksime. viimastel aastatel oleme näinud erinevaid kriise, majanduskriis, pagulaskriis, sotsiaalkriis ning keda need kriisid kõige rohkem mõjutavad? naisi. naised tunnevad seda mõju kõigepealt, nii et kui meil ei ole peavoolustamist, kui me ei mõtle sellele soolisele mõõtmele, siis me ei saa nendest probleemidest aru, nii et peavoolustamine on väga oluline. ja parlament peab seda arvestama. tahaksin kasutada seda võimalust, mis mul praegu on, ning küsida komisjonilt, miks komisjon ei võtnud vastu teatist avalikult ja läbipaistvalt meeste ja naiste võrdõiguslikkuse tagamise poliitiliste vahendite osas. miks see nii läks, miks ei ole niisugust dokumenti arutatud ja kolleegiumis vastu võetud? mida komisjon ootab? miks komisjon ei ole seda arutanud? peavoolustamist üle volinike portfellide meeste ja naiste võrdõiguslikkuse tagamiseks. kuidas komisjon kavatseb teha koostööd eesistuja, eesistujate trioga, selleks, et niisugune strateegia käesoleval aastal välja pakkuda. ning lõpetuseks on äärmiselt oluline ja me oleks hea meelega näinud, et proua Jurova oleks siin, sest tema tegeleb nende küsimustega kolleegiumis aga asi ei puuduta praegu üksikuid valdkondi, meil on vaja peavoolustamist, meil on vaja pühendumust Euroopa Komisjoni poolt selle küsimusega tegeleda üldiselt. aitäh! proua raportöör, nüüd komisjoni poolt volinik Andriukaitis, palun. aitäh, härra president. tänan teid võimaluse eest selgitada komisjoni kavatsusi soolise võrdõiguslikkuse poliitiliste, poliitika kujundamise osas komisjoni mandaadi ajal. komisjon avaldas nõndanimetatud strateegilise pühendam-, pühendumusdokumendi kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat üheksateist. ning see on meie raamis, raamplaan parandada võrdõiguslikkuse olukorda meeste ja naiste vahel. strateegiline pühendumusdokument jätkab komisjoni strateegiat meeste-naiste võrdõiguslikkuse tagamises osas kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist perioodil. meeste ja naiste võrdõiguslikkus aastatel eh, eesmärgi, mis on võetud aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist selles vallas, jäävad endiselt kehtima. ning eh, praeguse dokumendi ettevalmistamisel tehtud uuringud näitavad, et edasiminekuid on olnud, ent vaja on rakendada täiendavaid meetmeid, et need kinnistada. sooline võrdõiguslikkus on Junckeri komisjoni töökava oluline osa. nagu te teate, on meie komisjon välja tulnud parema õigusloome kavaga, selleks et ümber suunata komisjoni tegevus volinike kolleegiumi liikmena võin teile kinnitada, et uus, uued strateegilised eesmärgid ongi komisjon, komisjoni seisukoht ja et seda toetab terve komisjon. ning see on osa meie kaks tuhat kuusteist töökavast. komisjon tegeleb praegu praktilises plaanis soolise võrdõiguslikkuse edendamisega. nagu selgitasime konstruktiivsel arvamuste vahetusel naiste õiguste komisjoniga detsembris peaksime praegu üritama reaalselt muutusi rakendada. ning meie dokumendis räägitaksegi, kuidas viies prioriteetvaldkonnas meie komisjoni mandaadi ajal vastavaid tegevusi hakatakse läbi viima naiste suurem osalus tööturus, naiste, tööturul naiste suurem majanduslik iseseisvus on eesmärgid pensioni palgalõhe vähendamine, võitlus naiste vaesusega, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse suurendamine otsustamisel, soopõhise vägivallaga võitlemine, ohvrite toetamine, naiste õiguste toetamine, soolise võrdõiguslikkuse edendamine üle kogu maailma. see näitab, kuidas meeste ja naiste võrdõiguslikkus on, on kootud kõigisse meie tegevustesse, kõigis valdkondadesse. meil on üle kolmekümne tegevuse, mida kavandatakse nendes viies prioriteetses valdkonnas. nii nagu eesmärgid ja ajakavad on lahti kirjutatud ka vastutus komisjoni talituste vahel ning rahastamine koos ajakava ja näitajatega ning see annab meile sisuliselt äh, mõõdikud meie edukuse hindamiseks selles valdkonnas. meie strateegilised eesmärgid kajastavad e kokkuleppeid Euroopa Liidu tasandil. iseäranis oluline on Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamine, et meil oleks seitsekümmend viis protsenti tööhõive nii meeste kui naiste osas. see on konkreetne planeerimisdokument milles ra-, raames komisjon on võtnud kohustused ning teised võivad sellega osaleda. viieteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kuusteist osales komisjon nõukogu sotsiaalküsimuste töörühmas, kus toimus esimene arvamuste vahetus strateegiliste eesmärkide osas soolise võrdõiguslikkuse küsimuses. madalmaade eesistuja ütles, et ta kavatseb selles küsimuses jõuda nõukogu järeldusteni märtsi nõukogus. strateegilised eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse osas on aluseks soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas meetmete rakendamiseks ning muuhulgas kaetakse nendega ka Euroopa Parlamendi kaks tuhat viisteist resol-, juuni resolutsioonis äh, väljendatu ning on osa komisjoni töökavast äh, soolise võrdõiguslikkuse vallas aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat üheksateist aitäh. suur tänu ning nüüd fraktsioonide esindajad. proua Constance Le Grip, palun. Merci, monsieur le president. suur tänu, proua president, äh, härra president, oleme täna Strasbourgi suures saalis arutamas väga olulist küsimust, meeste ja naiste võrdõiguslikkus ning täna annab põhjuse selleks aruteluks suuline küsimus, mis on suunatud Euroopa Komisjonile, millega on osutatud sellele, et Euroopa Komisjon ei ole avaldanud veel dokumenti, ei ole avaldanud strateegilisi eesmärke, vaid on avaldanud üksnes teekaardi aastateks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat üheksateist ning on teinud seda vaid töödokumendi vormis. isiklikus plaanis ning Rahvapartei esindajana ükskõik kui, tundub mulle, et need küsimused ei ole väga olulised, et kuidas dokumenti nimetatakse. minu hinnangul on need pisiasjad, oluline on pühendumus ja, ja dokumendi sisu ning kui on küsimused määratletud ning meetodid ja vahendid määratletud, siis äh, on ju kõik, mis vaja, olemas. ning eesmärgid, mis komisjon on avaldanud, äh, volinik Žurova no, selle, selles töödokumendis, vastavad täpselt nendele prioriteetidele ja soovitustele, äh, mille, mis Rahvapartei selles küsimuses nägi, me soovime pragmaatilist tõhusat lähenemist, mõõdikuid, selgeid hindamisprotsessi, rõhuasetusi, selleks, et oleks võimalik tõhusalt rakendada praegused õigusaktid. ehk siis me peaksime olema tõhusad, pragmaatilised ja tulemuslikud, enne kui hakkame uusi õigusakte vastu võtma nii et ning peame omalt poolt vaatama, kuidas, mida me saame Euroopa Parlamendis teha naiste õiguste komisjonina, parlamendi liikmetena, selleks, et avaldada survet liikmesriikidele, selleks, et eh, need täidaksid oma kohustused. veel kord, see poliitiline tahe on selge väljenduse leidnud meie resolutsiooni ettepanekus, meie fraktsiooni resolutsiooni ettepanekus juba, aitäh. aitäh. nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt proua Noichel, kaks pool minutit. head kolleegid, meie oleme Euroopa Liidu rahvaste esindajad, meie oleme Euroopa Parlament ning enamus parlamendi liikmetest nõuab nüüd uuesti seda, mis on meie õigus. meil on moraalne õigus tagamaks, et jätkub võrdõigusliku strateegia ning me nõuame seda õigustäie teadmisega, sest meie selja taga on parlamendi enamusega vastu võetud resolutsioon, milles parlament kohustas komisjoni koostama uue strateegia. me ühehäälselt samuti tugineme, tugineme liikmesriikide ühehäälsele seisukohale, kes seda strateegiat soovivad ning meil on kodanike toot-, toetus, kes arvamusuuringutes on võtnud selge seisukoha juba mitu aastat. volinik Jurova väidab, et see sisemine töödokument on sama väärtusega kui see strateegia, aga volinik teab, et see ei vasta tõele. tegemist on nõrga dokumendiga, mis meile esitatud on. see on leige dokument ning äh, ei vasta selle küsimuse olulisusele ja täna rääkisin ise parlamendi presidendiga Martin Schulziga ning osutasin ise sellele, sellele puudujäägile ning ka president ütles, et ta kavatseb rääkida selles küsimuses Junckeriga, sest kes naiste õiguste vastu astub, on ju seksist, kes takistab strateegia vastuvõtmist, see ei austa demokraatia põhiväärtusi, meil on vaja strateegiat selles küsimuses ja meil on vaja seda kohe. ma usun, et selles küsimuses on kõik öeldud. minu ülejäänud kolmkümmend sekundit tahaksin anda proua Jurovale järelemõtlemiseks. Äh, aitäh, aga mul on veel kõneaega. ei, mul on veel kümme, kümme sekundit kõneaega ning tahaksin anda selle aja proua Jurovale järelemõtlemiseks ning loodan, et järele mõtlete ka teie, härra volinik, ning loodan, et me saame oma strateegia. ECR e, e, e fraktsiooni nimel kolleeg Višnevska. aitäh, head kolleegid vasakpoolsed tahavad ideoloogilisi soo, sugude küsimusi arutada, seksuaalvähemusi edendada, soo enda definitsiooni muuta. praegu on juba tekkinud tekkimas on olukord, kus traditsioonilised pered võivad tunda, et nende, neid diskrimineeritakse, sest äh, me kuuleme pidevalt, et nad ei ole piisavalt euroopameelsed, et nad on vanamoodsad ning äh, normide arv, mis tuleb Euroopa Parlamendis diskrimi-, diskrimineerimisvõitluse, diskrimineerimisvastase võitluse valdkonnas, on tohutu. me oleme selle vastu ning meie esitame oma lähenemise, mis on ratsionaalsem. daamid ja härrad, aeg on tagasi pöörduda oma lähtealuste, algete juurde, millest Euroopa Liit võrdsus, me ei tohiks häbeneda oma kristlikku pärandit. see on tarkuse allikas ja jõuallikas, aitäh! nüüd eh, proua Mlinar, kaks pool minutit aitäh, härra president. tahaksin kõigepealt tänada volinik Jurovat tema jõupingutuste eest jõuda soolisele võrdõiguslikkuse juurde Euroopa Liidus. ta on tõeliselt pühendunud nendele küsimustele. ma viitan muuhulgas naiste kaasamise direktiivi läbirääkimistele nõukogus, kus ta üritas kõik võimalikku teha selleks, et et emaduspuhkuse küsimuse menetlemine uuesti päevakorda tuua ning ka taastada tasakaal töö ja eraelu vahel. samas, ma ei saa jätta märkimata, et ma olen pettunud, et esitatud on meile komisjoni talituste töödokument, selle asemel, et esitada soolise võrdõiguslikkuse põhjalik strateegia. ma ei kritiseeri neid meetmeid, mis dokumendis sisalduvad, kuid ma taunin oma fraktsiooni nimel seda, et strateegiast on saanud töödokument iseäranis arvestades seda, et Euroopa Parlamendi selge seisukoht oli Neuchli raporti põhjal, mis võeti vastu suure enamusega, et peab olema strateegia. ning et vastav seisukoht on avaldatud ka kahekümne kahe liikmesriigi poolt. lisaks, varasema strateegia hindamine osutas selgelt vajadusele tugevdada kahe tuhande kümnenda aasta strateegilist lähenemist ja mitte seda nõrgendada arvestades neid signaale ja seda signaali, mis on tulnud praegu vol-, komisjonilt, kogu volinike kolleegiumilt, tekib mul küsimus, kas me, kas arvatakse, et see ebavõrdsus, mis tabab poolt Euroopa rahvastikust, loetakse lihtsalt mingiks bürokraatlikuks nüansiks ning viimane kommentaar, mis mul on, puudutab äh, teatud fraktsioone meie parlamendis, kes on uuesti näidanud, nagu eelkõnelejagi näiteks, et nad ei võta soolist võrdõiguslikkust tõsiselt. aitäh. ning eh, kõneleja nimi oli Angeelika, mitte Anželika Mlinar. nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel proua Björk, palun Euroopa Parlament teeb eh, jätkuvalt tööd võrdõiguslikkuse saavutamiseks. raport selles küsimuses on hea näide, mis meil vastu võeti. samas on see selles valdkonnas seisma jäädud komisjonis ja nõukogus. võrdõiguslikkust meil veel ei ole ning on kahetsusväärne, et naistel ei ole sama juurdepääsu ju ressurssidele ja võimule nagu meestel. seda tuleb muuta, siin seisab meil ees päris palju tööd. mis puudutab naiste õiguste komisjoni tööd, siis meil oleks vaja siin ambitsioonikat lähenemist ja konkreetseid meetmeid ning seetõttu taha, tahaksimegi me, et meil oleks strateegia soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. tegemist on poliitilise möödapääsmatusega ning tundub, et Euroopa Komisjon ei ole valmis niisugust strateegiat vastu võtma, see näitab meile, et me, me elame endiselt patriarhaalse ülbuse tingimustes. me ei tahaks pöörduda tagasi sajaaastas, aastasadade vanuste traditsioonide juurde, kus naisi rõhuti, kus neil sõnaõigust ei olnud. ei, meil on aeg et olukord muutuks, meil on vaja uut strateegiat. me peame patriarhaalse ühiskonnakorra lõpetama, meil on vaja võrdõiguslikku Euroopat, seda ootavad kodanikud meilt ning ma usun, et uus strateegia soolise võrdõiguslikkuse vallas oleks esimene samm sellel teel, aitäh! roheliste poolt proua Rentgen hea volinik, head kolleegid, meeste ja naiste võrdõiguslik peab, peaks olema tagatud kõigis valdkondades. see on selge sõnum artiklist kakskümmend kolm Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning selge ülesanne meile seadusandjatena, sealhulgas siis nii komisjonile, nõukogule kui ka parlamendile. kuidas me jõuame ühiskonna juurde, kus on võrdne töötavate emade ja isade kaitse. kuidas me jõuame, jõuame niisuguse ühiskonna juurde, kui meil ei ole naisi võtmepositsioonidel majanduses ja poliitikas, nii kuidas me suudame lõpetada vägivalla naiste vastu Euroopas? meil on vaja poliitilist tahet, meil on vaja enesekindlust, aga meil on vaja selget strateegiat. mind valiti parlamenti mitmel eesmärgil, mitme ülesande täitmiseks, aga iseäranis õiguslünkade täitmiseks ning iseäranis naiste ja neiude õiguste osas. ajalooliselt on Euroopa Liit siin vajalikud meetmed suutnud võtta, ent oma mandaadist lähtuvalt ähm, tundub mulle, et praegu on tehtud väga väike, väga vähe. emaduspuhkuse direktiiv, naiste kaasamise direktiiv on tagasi võetud ning mitmeid väga murettekitavaid arenguid on toimunud. me peaksime nüüd üritama äh, seda muuta ning saavutada, et komisjoni mandaadi ajal suudetakse edasi minna naiste ja neiude õigustega, sest naiste ja neiude õigused on, on küsimus, mil, millega on kindlasti vaja tegeleda kahekümne esimesel sajandil. Uh, aitäh. Uh, proua Juto FTD fraktsiooni nimel. aitäh, lugupeetud volinik, head kolleegid. ühelt poolt äh, on meil siin suured äh, eesmärgid, loosungid, mis on ideoloogilised ja see on mõnes mõttes silmakirjalik, äh, kuna see tegelikult varjab meie eest meie igapäevaseid tõelisi programme, probleeme meil ei ole äh, selget äh, poliitikat kõigi nende probleemide tegemiseks, räägitakse võrdsetest võimalustest, äh, tehakse suuri sõnu, aga kõik see, mis me oleme siin kirja pannud, kas sellest on ka midagi kasu, kas Euroopa naiste olukord on paranenud või halveneb see päev-päevalt? me näeme, et siin on hulgaliselt veel diskrimineerimist, erinevaid lõhesid vaatamata kõigele sellele, mida me siin oleme teinud majandusalastes äh, uuringutes ja mujal, oleme ka näinud muid negatiivseid äh, ilminguid, äh, näiteks seega on ka emadus, emapuhkuse direktiiv tagasi võetud, naised on, naisi on rohkem töötute hulgas, naiste suunas on väga palju vägivalda äh, me sooviksime komisjonilt konkreetseid ja kiireid samme. aitäh, kolleeg Juto. nüüd saab sõna proua Zaborska. president, volinik, kui me räägime meeste ja naiste võrdõiguslikkusest, siis me räägime tegelikult kaudselt emadusest palgalõhe, muud lõhed, pensionide erinevused ja kõik see tegelikult äh, viitab äh, ühele temaatikale. laste eest hoolitsemist ei käsitleta äh, väärt tööna ja see kõik ka mm, tuleb välja madalates palkades Äh, vähestes toetustes naistele ja nii edasi. me räägime valikuvabadusest naiste puhul, kuid äh, tegelikult nad ei saa väga äh, edukalt formaalses majanduses osaleda. ma arvan, et me peaksime tegelema algpõhjustega, põhjustega. esmalt tuleks paika panna definitsioonid. võrdõiguslikkus ei tähenda tegelikult meeste ja naiste täielikku võrdsust üks-ühele. teisalt tuleb tunnustada eh, emaduse eh, sotsiaalset ja majanduslikku väärtust. ainult eh, siis saame me mm, poliitikas ja ka üldisemalt ühiskonnas naiste panust paremini arvesse võtta. suur tänu, proua Zaborska. nüüd saab sõna äh, kolleeg äh, Marja Arena. aitäh, äh, president, head kolleegid, volinik, miks on meil see arutlusel olev küsimus siin ei vääri enam komisjoni teatist tõelist tegevus kava, eelarvet ja ka vajadusel seadusandlikke meetmeid. kui meil on kindlad eesmärgid, aga ma kardan, et eh, meil on siin palju eesmärke, mida me peame veel saavutama, meil on palju diskrimineerimist, probleeme naistega tööturul, eh, palju seksistlikke soostereotüüpe, seega on mul küsimus, miks siis mitte eh, avaldada selle kohta teatist komisjon on siiski neid ju hulgaliselt äh, produtseerinud, näiteks äh, mootorite müra äh, taseme kohta transpordi valdkonnas ja ka näiteks pakettreiside kohta, aga kui me räägime naiste õigustest, siis öeldakse, et seda küll mitte, meil on tarvis lihtsustada rohkem lihtsustamist, meil on tarvis äh, emapuhkus kõrvale jätta, see on äh, komisjoni praegune äh, positsioon. siin mainiti, et tegemist on semantikaga, kuid seda see tegelikult ei ole, see on poliitika ja siin tuleb paika panna kindlad prioriteedid ja praegu ei ole komisjon määratlenud naiste võrdsust kui ühte oma prioriteetidest. suur tänu, proua Arena järgmisena saab sõna. aitäh, aitäh, president. E, e, e, Euroopa Liidu aluslepingutes räägitakse soolisest võrdõiguslikest, seal on öeldud, et Euroopa Liit oma tegevuses üritab ebavõrdsust kõrvaldada ja meeste ja naine võrdõiguslikkust edendada. selle lause ei ole kinni või kirja pannud minu selle, selline on vastus, mille volinik andis minu küsimusele, mille esitasin Äh, äh, soo äh, definitsioon, mis proua Rodriguez on esitanud, enam ei kehti. meil on selline sooline võrdõiguslikkus, mis tugineb täiesti kahjulikule ja moonutatud definitsioonile see sugu ei ole enam seotud seksuaalsusega või millegi muuga Äh, äh, seks, äh, sugu ei tähenda ka seda, et inimene on täna naine ja homme võib-olla veel midagi muud. siin räägitakse võrdsetest õigustest meeste ja naiste vahel ja mitte millestki enamast. ja kui me tahame kaugele minna, siis me peame rääkima just nimelt tulemus, tulevikuplaanidest ja nägema võrdõiguslikkust selles, et vanemaealised ja lapsed on võrdõiguslikud, aitäh äh, suur tänu, kolleeg Kerike, nüüd saab sõna kolleeg Luis Pors, kaks minutit, palun. aitäh ühelt poolt äh, saame me siin viidata Euroopa Komisjoni läbikukkumisele seoses äh, võrdsete õiguste strateegiaga. see dokument on siin tõesti äh, väga kasulik tualetis kasutamiseks, kuid mil-, millega see meid tegelikult edasi aitab. ja ka vastupidine on tõsi, paljud naised Kölnis ja Rootsis tunnevad täpselt samamoodi, mis te arvate, mis siis juhtub, kui Euroopa Liit avab uksed miljonitele inimestele äh, kultuuridest, kus naisi käsitletakse teise klassi äh, kodanikena ja erinevaid seksuaalvähemusi veelgi hullemini. ja sündmused äh, Kölnis ja mujal äh, nende reageerimine, nendele reageerimine poliitikute poolt on olnud rohkem lihtsalt poliitkorrektsust silmas pidav kui naiste õigusi arvestav ja mis puudutab siis veel äh, inimkaubitsemist, üks äh, äh, raport näitab, et organiseeritud kuritegevuse võrgustikud kasutavad seda vägagi ära. Europol ütleb, et niisuguseid tehinguid on väga keeruline tuvastada ja seega kurjategijad tegutsevad täiesti karistamatult seega on meie poliitika selles suhtes endiselt täiesti läbi kukkunud. naised, seksuaalvähemused ja ähm, äh, haavatavamad ühiskonnagrupid äh, on äh, äärmiselt ebakindlas olukorras täna. tänan. nüüd saab sõna kolleeg Jimenez Becerril Barrio. suur tänu nagu te teate, mõnikord öeldakse, et me ei näe puude taga metsa ja tundub, et ka siinkohal on see asjakohane. naiste ja meeste võrdõiguslikkus aastal kaks tuhat viisteist on väga oluline eesmärk ja meil on tarvis leida selleks vahendid ja edukamad ühiskonnad on niisugused, kus naiste õigusi kõige paremini äh, kaitstakse. möödunud sajandil äh, võitlesid hulk inimesi selle eest, et me jõuaksime sellisesse olukorda, kus me praegu oleme, et ehitada üles õiglasemat ühiskonda. kuid ähm, miks tegelikult peab naine äh, sama töö eest saama vähem palka kui mees ja kõige suurem ebavõrdsus seisneb Äh, kindlasti vägivallas ja me ei suuda selles suhtes äh, suurt midagi ära teha. komisjon peaks äh, tagama, et liikmesriikides peetaks kinni naiste õigustest ja vaatame selle strateegiaga praktilisi Äh, tagajärgi, me peame saavutama äh, naiste ja meeste võrdõiguseks, sõltumata sellest, kuidas me seda strateegiat nimetame või pealkirjastame, oluline on see, et see oleks tõhus, me ei tohiks oma lihtsalt eesmärke ja äh, vahendeid kõrvale jätta või nendele mitte piisavalt tähelepanu pöörata. järgmisena saab sõna kolleeg Rodriguez suur tänu. andmed äh, naiste ja meeste vahelise ebavõrdsuse kohta peaks äh, meile äh, kõvasti muret valmistama. siin on väga hulgaliselt diskrimineerimist ja andmed näitavad, et me peame tõesti väga jõuliselt tegutsema asu-, asuma, kuid need meil ei ole ka paljude asjade kohta piisavalt äh, andmeid ja seda äh, möönab ka äh, komisjon. nii et meil on tarvis siin selgeid suuniseid, kuidas tegutsema asetada. see konsultatsioonitöö dokument on lihtsalt niisugune institutsionaalne äh, töödokument, kuid tal ei ole äh, institutsioonide vahelist äh, väärtust ja me peaksime liikuma edasi ka nende prioriteetidega, mis siinne koda on määratlenud. strateegiline äh, tegevus on, peaks olema praegu meie eesmärkide keskmesse. me räägime põhiõigusest, me räägime viiekümnest protsendist äh, kodanikest, keda käsitletakse teise klassi kodanikena. ja see näitab lihtsalt, et naisi ei respekteerita piisavalt, kui me vaatame komisjoni tehtud ettepanekut. tänan nüüd annan sõna äh, proua Šoidrovale poolteist minutit. Äh, aitäh, äh, lugupeetud volinik, ma tahaksin teid tänada ja samuti tahaksin äh, Äh, vabandada, et proua Jourova ei saa siin kohal olla, ta peab praegu läbirääkimisi andmekaitse küsimuses ja tal on väga kahju, et ta sellel arutelul ei saa äh, osaleda. ma hindan seda esitatud dokumendi üsna kõrgelt, see on äh, üsnagi pra praktiline. minu jaoks on äärmiselt oluline ellurakendamine, hindamine ja jälgimine see on minu arvates olulisem kui igasugused lubadused uutest reeglitest komisjon peaks olema ees, eeskujuks ja hoolitsema selle eest, et vähemalt nelikümmend protsenti juhtpositsioonidest oleks täidetud naistega. ma hindan väga kõrgelt seda, et keskendutud on konkreetselt eesmärkidele. Need naised, kellel on lapsed, peavad saama võimaluse nende eest hoolitseda, aga samas ka oma töökarjääri edasi arendada. ning seetõttu tahab komisjon äh, toetada äh, liikmes, tahab toetada paindlikke töötamise vorme, nii et, et naistel oleks võimalik tööturul osaleda. meie ülesanne, Euroopa Parlamendi ülesanne on hoolitseda äh, selle eest, et saavutatakse see, mis veel puudus on me peame tagama nendele naistele, kes tahavad oma laste eest hoolitseda, ka selleks võimaluse Äh, enamasti äh, diskrimineeritakse just nimelt naisi ja neid inimesi, kes hoolitsevad laste eest, aga ometigi hoolitsevad nad Euroopa tuleviku eest ja seega peaksime nendesse investeerima äh, ja hoolitsema, et ka nemad pensioni saavad, selle eest peame hoolitsema. aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Vioriga Dantsila. aitäh, president võrdõiguslikkuse strateegia väljatöötamine äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on midagi, mida on häda, hädasti vaja ja see on tõesti Euroopa tasandil väga oluline teema. Äh, äärmiselt oluline on see, et äh, me paremini võitleksime selle probleemiga. meie seadused tööturul peaksid järgima samuti võrdõiguslikkuse põhimõttest, samuti peaksime pöörama tähelepanu ka eh, naiste eh, oskuste parandamisele, eh, nende inimeste oskuste parandamisele, kes tahavad tegutseda avalikus sektoris, aga samuti sotsiaalpartnerite, kodanike, ühiskonna ja meedia vallas peame sellele rohkem tähelepanu pöörama me peame naiste potentsiaali ära kasutama Äh, näiteks toetama naiste äh, ettevõtlust äh, ning üldse igasugust naiste tegevust toetava seitseteist koma kaheksa protsenti teenivad naised Euroopas vähem kui mehe, mehed, selline palgalõhe meeste ja naiste vahel mõjutavad naiste kogu elu, nende sissetulekud kogu elu jooksul, samuti nende pensione Äh, meil on vaja ka paremini äh, toetada põllumajandussektoris tegutsevaid naini. Euroopa Komisjon peaks oma jõupingutusi koordineerima, et äh, seda strateegiat saaks rakendada põllumajanduses tegutsevate naiste vastu ja loomulikult on vaja nii poliitilist tahet kui ka komisjonipoolset pragmaatilist lähenemist, aitäh! tänan järgmisena saab sõna kolleeg Petir, poolteist minutit. aitäh. ma arvan, et praegu me oleme olukorras, kus me võiksime küsida, kas tähtis on kvaliteet või kvantiteet. meil ei ole mõtet siin luua äh, uusi arvutuid, äh, raamistikke ja eesmärke kui see teema on meie jaoks äh, tõeliselt oluline, siis me peame äh, tegelema nende ettepanekute äh, kvalitatiivse poolega. me peame hindama olemasolevaid äh, instrumente, mis puudutavad haridust, töötingimusi, töötunde ja naiste olukorda ja neid tõhusamalt kasutama mul on hea meel, et komisjon on äh, võtnud äh, meetmed selleks, et paremini tasakaalustada töö ja äh, eraelu, mis aitab paremini toime tulla naistel, kes soovivad hoolitseda oma pere eest. ja ma arvan, et väga kahjuks tuleb tõdeda, et emapuhkuse direktiiv jäeti kõrvale. me samas ei tule toime sellega, mis meil juba on ja püüame uusi meetmeid võtta. me peame analüüsima olemasolevat seadusandlust ja siis pärast minema uute regulatsioonidega edasi. tänan. Eh, eh, aitäh. järgmisena saab sõna Vilja Blinkevitš-Juta. aitäh mul on väga hea meel teid siin näha, lugupeetud volinik, kuid pean ütlema, et ma jagan oma kolleegide pettumust, võttes arvesse seda, et äh, esitatud dokument äh, ei ole strateegia volinik Jurova käis äh, ka meie komisjonis seda dokumenti äh, tutvustamas. loomulikult me võime toetada neid strateegilisi eesmärke, need on kõik väga positiivsed, kuid äh, need vahendid ei, kahjuks ei võimalda meil neid eesmärke saavutada, mis me oleme endale siin seadnud. komisjon peaks kaaluma järgmist me peaksime võrdsete äh, äh, õiguste instituuti juurde äh, looma naistevastase vägivalla seirekeskuse. meil peaks olema niisugune koordinaator, kes, kes juhiks selle seirekeskuse tegevust ja sooviksingi teada, mida komisjon otsustas meie kirjaliku deklaratsiooni osas, mis puudutab äh, naiste vastase, vägivalla vastase võitluse aasta ettepanekut, millele tuli rohkem kui nelisada toetusallkirja äh, parlamendiliikmete poolt, kuid äh, seni ei ole komisjon vastavat otsust veel teinud, et äh, mõni järgmine aasta kuulutatakse naistevastase vägilase vastu võitlemise äh, aastaks. Äh, mis puudutab äh, ka direktiivi, mis puudutab võrdseid töötingimusi, siis seda otsustati mitte üle vaadata. komisjoni ja parlamendi vaheline koostöö on äärmiselt oluline selles valdkonnas ja sellisel juhul komisjon peaks ka möönma, et ta on eksinud, ta ei ole toiminud nutikalt, kuid praegu on veel aeg asja parandada aitäh. järgmisena saab sõna Barbara Matera, poolteist minutit, palun. aitäh, president mina äh, osalen naiste õiguste ja võrdsete õiguste komisjonis juba seitse äh, aastat ja kogu äh, selle aja jooksul oleme me äh, jälginud, kuidas komisjon teeb oma ettepanekud ja sel aastal tuli välja komisjon oma prioriteetidega. meie äh, vasakpoolsed kritiseerisid seda lähenemist äh, Äh, täiesti selgelt ja ütlesid, et see ei ole juriidiliselt äh, jätkusuutlik, kuid äh, ma ei ole selles nii kindel. esiteks sellepärast, et ma olen naine, ma olen pragmaatiline, ma sooviksin reaalseid lahendusi reaalsetele probleemidele teiseks, kui meil oleks jälle järgmine strateegia, milles pakutakse välja järgmisi õigusakte, samas kui meil on direktiive, mida liikmesriigid ei ole üle võtnud, siis ei ole seal mitte mingit ju mõtet. niisugune äh, äh, töödokument, mida me siin näeme, tegelikult sisaldab mitmeid positiivseid äh, aspekte, innovatsiooni, ettevõtluse edendamine naiste seas äh, nii koolituse kui ka, kui ka muudel äh, tasanditel, ka parema tasakaalu saavutamine äh, pere ja tööelu vahel ja seal ka majanduslikke soodustusi ja impulsse, nii et meil ei ole mõtet siin lihtsalt tühja öö, kritiseerida, me peame käised üles käärima ja tegema kõik selleks, et naised osaleksid aktiivselt Euroopa majanduselus. aitäh, järgmisena saab sõna Anna Hed. detsembris kaks tuhat viis kaksteist esitles komisjon oma strateegiat, tegemist oli äh, komisjoni sisese töödokumendiga, selle nimeks oli äh, strateegia võrdsuse nimel. kuid me oleme äh, pettunud selles, et nüüd see dokument on veelgi äh, lahjemaks muutnud. Ähm, komisjon võttis äh, lihtsalt äh, üle ühe sisedokumendi ja, ja arvas, et see ongi strateegia. meie arvates ei ole see õige. komisjon võiks öelda, miks ei ole praegune komisjon suutnud teha seda, mida tegi eelmine komisjon, nimelt tulla välja ametliku teatisega sellel teemal. kui me sooviksime, et äh, komisjon oleks tõsiselt äh, võetav, siis ma paluksin, et nad äh, teeksid seda, mis nad tegema peavad ja selleks on veel praegugi piisavalt aega jäänud. kolleeg Šogor aitäh! Eh, tõepoolest on niimoodi, et eh, et olukord tööturul on naiste jaoks paremaks muutunud Äh, aga äh, vaatamata sellele on olukord endiselt raske, nende palgad on suhteliselt väikesed ja see mõjutab negatiivselt ka nende tulevikult, äh, sellepärast et tänasest palgast sõltub ju homne pension. meil on väga suured erinevused ka erinevad suhetes piirkondade vahel, ma arvan, et meil on siin vaja reegleid, aga me peaksime pöörama äh, rohkem tähelepanu ka muudele faktoritele. Äh, see strateegia, mis on välja töötatud, on leidnud äh, õiges suunas ja me peame selles suunas edasiliikumist jätkama me tuleme peame rohkem tähelepanu pöörama naiste haridusele, kuidas saavutada eh, seda, et pere rajamine ei kahjustaks naiste karjääri, tema palka eh, sellised küsimused on äärmiselt olulised, eh, sellepärast et demograafilised arengud Euroopas ei ole kuigi positiivsed. üha vähem sünnib meil lapsi ning seetõttu peaksid liikmesriigid eh, pere rajamist eh, soodustama ning üks oluline samm selles suunas oleks näiteks paindlik tööaeg ning eh, niimoodi oleks siis, ei tunneks naised, et nad on sunnitud pere ja karjääri vahel valima, aitäh. aitäh ja nüüd annaksin sõna proua Wardile temal samuti poolteist minutit. Uh, ma tahaksin tänada kolleege selle pika töö eest veenda komisjoni tegema õiget asja, et tulla välja pikaajalise ning ambitsioonika strateegiaga, mida meil on väga vaja. meil on vaja pla-, plaani, mis oleks holistiline ning julge mis hõlmaks kõiki soolise võrdsuse aspekte. näiteks äh, viimastel kuudel olen tööd teinud äh, vaesusevastase poliitika teemadel ja meil ei ole kuidagi võimalik vastata Euroopa Liidu vastavatele eesmärkidele kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, ilma kui me ei räägi soolisest võrdõigus, õiguslikkusest. kõige enam mõjutab vaesus just naisi, üksikuid naisi ja nendel on kõige raskem oma, ennast ja oma peret eh, elatada meil on vaja ambitsioonikat strateegiat, mis tegeleks soolise aspektiga kõikides valdkondades, peaksime rääkima ka Euroopa poolaasta puhul enam sellisest rõhuasetusest, ma loodan, et komisjon varsti need sammud ka astub aitäh aitäh äh, liikmetele, et olete kõneajast kinni pidanud. isegi olete kasutanud vähem, kui teile ette nähtud kõneaega, aga nüüd äh, kolleeg äh, Borson, palun. aitäh, proua asepresident. kogemus näitab, et isegi kui meil on soolise võrdõiguslikkuse strateegia, Euroopa teeb vähe samme edasi selles valdkonnas ja seetõttu on eriti murettekitav, et praegu meil isegi seda strateegiat pole olemas, rääkimata veel teistest olulistest äh, dokumentidest, näiteks äh, kuidas võidelda naistevastase vägivallaga üheksakümmend protsenti meie kodanikest ometigi leiab, et selline strateegia oleks vajalik ja komisjon on ka vastanud töödokumentidega kuid äh, see on justkui ähm, kõrvakiiluks äh, kõigile naistele Euroopa Liidus. Horvaatias äh, arutatakse praegu ähm, kunstliku viljastuse teemast, samuti ähm, homoabielu teemat ning abordiõiguse teemat. Euroopa Liit peaks olema eeskujuks äh, Äh, tolerantsuse ning võrdsuse kehtestamisel, eriti nende praegustel keerulistel aegadel, nii et ma kutsuksin üles komisjoni võtma selle strateegia vastu nii kiiresti kui võimalik vastavalt nendele juhistele, mis on andnud äh, Euroopa Parlament äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on paljud asjad saanud iseenesestmõistetavaks, kuid soolise võrdõiguslikkuse vallas tundub, et me oleme maha jäänud. nii et kindlasti peaksime praegu samme astuma. aitäh, nüüd äh, kolleeg Reegner, poolteist minutit. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud volinik. Austrias kodumaal küsitakse mult sageli, mis Euroopa Liiduga lahti on naised äh, on tänu Euroopa Liidule nii palju saavutanud, eh, aga nüüd on nende eest võitlemine aeglustunud. isegi peatunud, ma tean, et liikmesriigid ütlevad, et siin kehtib lähimuspõhimõte. ma annan endale sellest aru, aga komisjon ei tohiks julgust kaotada. naisi ahistatakse füüsiliselt ja seksuaalselt, neil on teistsugused probleemid kui meestel. naised on ka teistmoodi töötud kui mehed, nad, neil on osaline tööaeg, ajutine töö tuleb kasutada ka näiteks soopõhist eelarvestamist. seega näete, härra volinik, väga palju on veel ära teha. ning see, mida nüüd komisjon ette on pannud, see on mingisugune strateegiake, mingisugune väike strateegia. Äh, aga mitte midagi sellist, mida me, me, millega me saaksime tõesti midagi sisuliselt muuta, meil on vaja tõelist strateegiat, aitäh. nüüd äh, viimane sõnasoovija, härra Simon, poolteist minutit, palun. aitäh, proua asepresident, äh, jätkates sealt kus äh, proua Regner lõpetas, ta ütles, et äh, valijad küsivad tihti, mida Euroopa Liit minu jaoks äh, teeb, kui mina kodumaal olen ja kui ma räägin, et me peame arutelu Euroopa komisjoni strateegia teemal, siis nad tihtipeale kohe ei mõista seda, et see justkui nende elu eriti võiks muuta. kui aga öelda neile, et komisjonil isegi ei ole strateegiat olemas, siis ei saa neid ka süüdistada, kui nad veidi skeptiliselt äh, suhtuvad meie tegevusse siin. minu valimisringkonnas naised vajavad abi meilt siin ja teilt seal, sest nad ei saa seda enda valitsuselt. palgavahe minu regioonis äh, tooride valitsuse all on nüüd aastas äh, kerkinud viie, üle viie tuhande naelani ja samuti erinevad maksusüsteemi erinevused ähm, ja toetuste süsteemi erinevused äh, mõjutavad äh, naisi negatiivselt kolm korda enam kui mehi. nii et see mittestrateegia või ebastrateegia näitab seda, et saab lokata perevägivald palgalõhe suureneb ja tahtsin seda volinikule kohe praegu siin öelda. härra Simon, härra Simon, äh, härra Kerki on teile esitanud sinise kaardi küsimuse, kas võtate vastu? ei võta? ei võta. sellisel juhul, lugupeetud liikmed, on sõnasoovide nimekiri ammendunud kahjuks ei saanud me sinise kaardi küsimust võtta ja nüüd jõuame me vaba mikrofoni vooruni, kus saavad sõna need, kes on seda taotlenud, kuid kõik peavad, ta, kõik peavad piirduma ühe minutiga. suur tänu! naised saavad keskmiselt vähem palka kui mehed. naised äh, on ähm, vanemas eas su-, suurema tõenäosusega vaesed ja naised teevad rohkem majapidamistöid. tööturul on tihti näha ka seda, et äh, naised saavad töölepingu ainult siis, kui nad ütlevad, et äh, nad lähiaastatele emaks ei saa. kõik äh, teavad ka seda, et väikelapse emal on vähem võimalust saada tööle, sest tööandjad arvavad, et lapsed jäävad tihti haigeks naiste positsioon tööturul nagu ka poliitikas on meeste omast kehvem. Euroopa Parlamendil on kahekümne viiest presidendist olnud ainult kaks naispresidenti ja see tähendab seda, et meil on vaja võtta endale uusi poliitilisi kohustusi kõige kõrgemal tasemel. me soovime, et komisjon võtaks vastu algatuse, mis äh, tagaks äh, kahe soo võrdsuse kuid kahjuks on komisjon meile edastanud ainult väga nõrga signaali ja andnud sellega teada, et sooline võrdõiguslikkus ei ole Euroopa jaoks tähtis. komisjon peab tegema rohkem, aitäh. suur tänu, härra Caputo. suur tänu. suur tänu, lugupeetud juhataja soolist võrdõiguslikkust tõenäoliselt ei saavutata, kui meil ei ole sobivat strateegiat, mille abil piirata või vähemalt vähendada seda ebavõrdsust, mis praegu ühiskonnas valitseb. meil on vaja sobivaid meetmeid, mille abil tagada võrdne ligipääs ressurssidele. me peame tagama ka selle, et võrdsus valitseks kõikjal, sest võrdsus või sooline võrdõiguslikkus on põhiõigus me loodame, et komisjon kasutab võrdõiguslikkuse temaatikat kõigis oma poliitikates. ma olen juba öelnud, et sellel kojal on moraalne kohustus muuta üldist mõtteviisi. kui me seda õigeaegselt ei suuda, siis kahandame me Euroopa majanduslikku potentsiaali. teadusuuring teadusuuringute, teadusuuringutes ei osale samuti piisavalt naisi ning seetõttu on kindlasti vajalik, et komisjon esitaks uue strateegia, aitäh. suur tänu, härra Marjas. lugupeetud juhataja uus strateegia soolise võrdõiguslikkuse alal äh, on seadnud eesmärgiks selle, et äh, sugupooled oleksid võrdsed ning et äh, naiste õigusi rikutaks ja naisi ei diskrimineeritaks. me teame, et naiste ja meeste vahel valitseb palgalõhe ja et see on keskmiselt kuus koma viis protsenti peale selle töötab suur osa naisi osalise tööajaga naised on meie ühiskonnas selliseks äh, grupiks, keda kärpekavad äh, ja erinevad kärpemeetmed on kõige rohkem äh, puudutanud, see on nii ka Kreekas. uued kärpemeetmed viivad selleni, et naised, eriti naised, kes töötavad põllumajandussektoris, peavad veelgi enam kannatama. kaheksakümmend prots-, kuni kaheksakümmend protsenti nende töötasust läheb maksudeks ja seetõttu on Kreekas ette näha naiste üldstreiki, aitäh! suur tänu! härra Uutasson. Eh, suur tänu! mul on väga hea meel, et me siin oleme ja et siin on äh, volinik Andrew Kaitis, kuigi ma oleksin oodanud teie kolleegi, võttes arvesse selle teema tähtsust. ma tahaksin, et see strateegia, mille komisjon vastu võtab, ei oleks lihtsalt äh, üks dokument, vaid et see tooks kaasa tõelise võrdõiguslikkuse Euroopas. Eurostati andmetel on palgalõhe üheksas liikmesriigis veelgi kasvanud, mitte kahanenud me teame, et Euroopas on ainult üks vastutusrikkal äh, ametikohal töötav isik, ehk siis võime öelda, et äh, ainult neli protsenti naisi on juhtivatel ametikohtadel. meil on äh, selliseid teemasid nagu energeetika, merendus ja teised, kus naisi ei ole peaaegu üldse. komisjon peab selle strateegia vastu võtma. aitäh ja härra Potšak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 aga äh, tahaksin siiski rääkida sellest äh, teemast, mida me praegu arutame. praegu on tõendeid, mis näitavad, et naiste ja meeste töökohad on tõesti väga ähm, väga suured erinevused on naiste ja meeste töökohtade vahel kolleegid on juba välja toonud kõige olulisemad elemendid, mis võrdõiguslikkuse saavutamist segavad ja ma loodan, et sellest küsimusest ei saa sellist küsimust, mis on lihtsalt sümbol, aga mille puhul midagi ei otsustata. nüüd proua Tomasitš, palun. suur tänu on kurb, et aastal kaks tuhat kuusteist peame me ikka veel rääkima sellel teemal hoolimata pikast võitlusest on naised jätkuvalt diskrimineerimise ohvrid ja samuti ka erineva vägivalla ohvrid ning seda iga päev. seetõttu on mul hea meel, et me seda probleemi tunnistame ja et valitseb üldine tahe selle lahendamiseks kahjuks arvan ma, et äh, pikka aega on valitsenud status quo, sest meie meetodid ei ole piisavalt tõhusad. parlamendid ja valitsused liikmesriikides ei ole suutnud leida toimivat äh, meetodit selleks, et radikaalselt karistada eh, või tõhusalt karistada neid, eh, kes naisi diskrimineerivad. me räägime küll reeglitest ja sookvootidest, mida ettevõtjad peavad täitma, kuid nende pealesurumise asemel tuleks läbi viia hoopis kampaaniaid, mille abil ettevõtjate teadlikkust suurendada paljud poliitikud usuvad, et nad saavad isegi peresuhteid õigusaktidega reguleerida aga sellistele katsetele vastavad kodanikud põhjendatud pahameelega. me peame oma võitlust pidama selliselt, et kodanik sellest võidaks, mitte ainult paberi peal. suur tänu, sellega on sõnavõtud äh, lõppenud ka vaba mikrofoni voorus ja ma annan sõna vastuseks komisjonile ja volinik Andrik Adisele. suur tänu, proua president, auväärsed saadikud tahaksin tänada teid teie sõnavõttude eest, tõesti oli väga oluline ära kuulata teie arvamused, ettepanekud. rõhutaksin veel kord, kord. prioriteediks öö, naiste ja me-, meestevahelises strateegias, võrdsuse strateegias kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist olid prioriteedid õigesti paigas, aga seda ei rakendatud ellu, meil on vaja koha peal tegutsema hakata. igal liikmesriigil on oma tegevuskavad ja instrumendid, sest me kõik oleme ühel meelel, et soolise võrdõiguslikkuse jaoks on vaja võrdõiguslikkus ellu rakendada igas poliitilises sektoris. minu sektoris Jurova sektoris ja teiste mu kolleegide sektorites. meie volinikena peame ka tunnustama soolise võrdõiguslikkuse tähtsust. ning me peame mõtlema, kuidas neid prioriteete ka ellu rakendada. nüüd see kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat üheksateist strateegiline dokument, see on referentsraamistik selleks, et edendada soolist võrdõiguslikkust kõikidel tasanditel, Euroopa, riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil. meil on vaja mingisugust koordineerimismehhanismi, tagamaks parem koostöö liikmesriikide vahel, et liikmesriigid parandaks oma instrumente. kordan veel kord, meil on kolmkümmend viies prioriteetses valdkonnas olevat öö, Ähm, eesmärki, mis tuleb ellu rakendada vastavalt ajakavale. see on komisjoni äh, teenistuste äh, ülesanne ka, meil on loomulikult vaja standardeid, õiget ajakava ning uurida, kuidas parandada meie võrdõiguslikkuse poliitikat äh, reaalselt. ning loomulikult on vaja uurida, kuidas olemasolevad reeglid ellu rakendada. meil on mitmeid strateegiaid, mis on aegunud aga kui vaadata ellurakendamist, siis siin on suured lüngad meie ilusate sõnade ja tegude vahel. tahaksin teid tõesti tänada, me oleme valmis koostööd tegema, arvamusi vahetama ning jätkama meie arutelusid komisjoni poolt aga peame me aktiivselt tegutsema selle nimel, et parandada soolist võrdõiguslikkust, suur tänu! aitäh, härra volinik, lõppsõna eest! teadmiseks saadikutele, et see arutelu on nüüd lõppenud